Venemaal naistevastase vägivalla kaotamine Euroopa Liidus. naistevastase vägi, naiste õiguste soolise võrdõiguslikkuse komisjonilt on see küsimus. ma tahan teile öelda, et vaba mikrofoni vooru meil selle küsimuse all ei ole ja samuti sinise kaardi küsimusi ei saa esitada, ainult fraktsioonide esimehed saavad sõna. ja esimesena saab sõna küsimuse autor proua Garcia Perez viieks minutiks suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik. rohkem kui üheksa miljonit naist on kannatanud Euroopas naistevastase vägivalla all nii et raske on sellist numbrit siin ju kuulda ja mitte tunda häbi. me peame mõistma, et nende arvude taga peituvad hävi, hävinud elud. tegemist on naistega, kelle on tapnud matšism. naised, kes on tapetud meeste poolt, kes arvavad, et äh, naised on nende omad, kes arvavad, et ühiskond ei ole võrdne kõigile. nii et nüüd on meil kohustus rääkida sellest teemast kõva häälega, mitte vaikida, võtta endale kohustus pingutada selleks, et teha lõpp ühele kõige olulisemale sotsiaalsele probleemile maailmas ning Euroopas. me peame olema vastutustundlikud, nii et me peame kõrvale jätma äh, sõnad, kõnepidamise ja lihtsalt tegutsema, naised ei saa enam kauem oodata me näeme igapäevaselt, kuidas meediakanalites, uudistes räägitakse sellest, kuidas naised on leidnud surma lihtsalt sellepärast, et nad on naised, nii et hävitatakse nende elu ja sama kehtib ka nende äh, tütarde ja laste elude kohta, nii et tegemist on meie vastutusega, meie kohustusega. ja seega tahamegi me täna esitada terve rea küsimusi Euroopa Komisjonile. me ei ole mitte esimest korda siin Euroopa Parlamendi täiskogul, et sellest teemast rääkida me soovime Euroopa Komisjoni poolset pühendumust sellele teemale, et teha ära vajalik töö. me tahame teada, millal tuleb Euroopa Komisjon välja naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiaga. Euroopa Parlament on juba selle kohta sõna võtnud ja öelnud, milline peaks olema selle strateegia sisu suur osa poliitikast, mis on suunatud võrdõiguslikkusele, peaks keskenduma just nimelt naistevastase vägivalla kaotamisele, kuid teha on muudki. me oleme tegelikult Euroopa Liidu institutsioonides selles valdkonnas juba nii mõndagi teinud, kõigepealt ohvrite kaitse, see on väga oluline aspekt, aasta on nüüd möödunud sellest hetkest, kui pidid liikmesriigid üle võtma siseriiklikuks õigusesse selle instrumendi, nüüd me tahaksime teada, kuidas on lähenemiskeeld ellu rakendatud liikmesriikides. me tahame teada, millised plaanid on teil õigusloomeliselt. mitte esimest korda ei pöördu me selle nõudmisega teie poole, proua volinik. on ju erinevaid programme, et ennetada naistevastast vägivalda, kuid samal ajal meil on vaja ikkagi tegutseda õigusloomeliselt, sest et kui meil on olemas õigusaktid, siis tekib ka kohustus liikmesriikidel võidelda naistevastase vägivalla vastu. ikka ja jälle kuuleme seda, et Euroopa Liidul ei ole pädevust selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu, kuid ärgem andkem alla ja mõelgem, et mitte midagi ei saa muuta. me oleme juba varem nii mõndagi saavutanud, nii et kui on võimalik Euroopa Liidule anda pädevus selleks, et võidelda majanduskriisi vastu, siis küllap oleme me võimelised ikkagi äh, saama ka pädevuse selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu ning võrdsema ühiskonna eest. nii et me kõik peame võitlema ühiselt nõukogus, komisjonis ja Euroopa Parlamendis, et leida need õigusloomelised võimalused, me ei saa lihtsalt oodata ja teha mingisuguseid avaldusi, kuid millest ei saa lõppkokkuvõttes mitte midagi konkreetset. me räägime ikkagi naiste eludest, ehk siis poole Euroopa Liidu ühiskonna eludest Need inimesed ju ometigi väärivad seda, et me teeksime rohkem nende nimel. tegemist on teemaga, millele peaksime olema pühendunud me kõik ja seda kõikides institutsioonides, kõikidel eri tasanditel. see on vajalik kohe ja praegu. naised väärivad seda. mälestagem kõiki neid, kes on hukka saanud matšistide käe läbi. me tahame võidelda tulevaste põlvede eest, sest meie jutt käib ju meie endi tütardest, tegemist on meie kohustusega, tänan. suur aitäh ja nüüd on komisjoni nimel proua Juuroval sõna. lugupeetud saadikud eh, istungi juhataja, mu daamid ja härrad, ma tänan, et tõstatasite selle väga tõsise ja tähtsa küsimuse, seda naistevastase vägivalla kaotamise rahvusvahelisel päeval. jah, tegemist on tähtsa poliitilise signaaliga, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon otsustasid ühineda eh, ÜRO kampaaniaga tähistamaks naistevastase vägivalla kaotamise rahvusvahelist päeva ja eh, värvida oma hooned oranžiks täna vägivald naiste vastu jääb väljakutseks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aga aastast kaks tuhat viisteist on meil samas naisi alandatakse, vägistatakse, pekstakse, vigastatakse, jälitatakse, ahistatakse ja sunnitakse abielluma. vägivald leiab aset nende kodudes partneri pereliikmete käe läbi, juhtub, toimub ka haridusasutustes, töökohtadel, need on kolleegid, kaasõpilased, ülemused või professorid, kes seda toime panevad, see võib juhtuda ka võõraste käe läbi kuskil online või tänaval. me teame, kui palju naisi on füüsilist või seksuaalset vägivalda Euroopa Liidus kohanud ja kogenud ja see mõjutab kogu perekonda ja selle kaudu ka kogu ühiskonda, mis toimub. soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naistevastase vägivalla vastu võitlemine käivad käsikäes. naistele tuleb anda suurem võim, et nad murraksid ennast lahti vägivaldsetest suhetest ja suudaksid sellele vastu astuda. Nad ei tohi kaotada oma potentsiaali ühiskonnas, oma töökohal vägivalla tõttu. detsembris ma tutvustan väga põhjaliku komisjoni plaani selle kohta, kuidas soolist võrgõiguslikkust lähiaastatel parandada. ma olen valmis naiste õiguste komisjonile ka äh, esitama meie ettepanekud strateegia kohta aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist me oleme selle teemaga töötanud kõigi sidusrühmadega terve aasta ja teiegi panus oli väga kasulik. prioriteedide hulgas on edasised meetmed toetamaks liikmesriike, et ära hoida äh, soopõhine vägivald ja võidelda selle vastu kõigiti. soopõhise vägivalla äh, puhul me võtame kindlameelse Eh, lähenemisviisi komisjonis, tõstame teadlikkust, tagame rahalised vahendid, kogume andmeid selle nähtuse kohta ja ma alustan seadusloomest. Euroopa Liit võttis vastu õigusakti ära hoidmaks vägivalda naiste vastu ja toetamaks ohvreid eh, sellistes valdkondades nagu seksuaalahistamine, inimkaubandus, seksuaalne ahistamine, seksuaalne ärakasutamine laste puhul ja lapspornograafia meie ohvrite õiguste direktiiv on midagi, mille me töötasime välja tihedas koostöös teiega ja see jõustus kuueteistkümnendal novembril käesoleval aastal. see mõjutab oluliselt paljusid liikmesriiki, eriti neid, kes alles hakkavad looma ohvrite toetamise struktuure, sest need on niivõrd tähtsad soopõhise vägivalla vastu võitlemisele, mitte kõikides liikmesriikides ei ole neid veel Te võite loota minu pühendumusele, meie suuname ja jälgime seda, kuivõrd tõhusalt see õigusakt ellu rakendatakse ning vaatame ka, kuidas laiemat õiguslikku raamistikku kohaldatakse. tähtis on, et oleks tõesti kaitsemeetmed kohaldatud ka praktikas nendele inimestele, kes seda vajavad. jaanuaris kaks tuhat viisteist koduvägivalla ohvrid on eh, saanud täiendava kaitse, kui nad liiguvad ähm, teistesse liikmesriikidesse. lähenemiskeeld, mis kehtib nende oma koduriigis, äh, nüüd toimib ka piiriüleselt kogu Euroopa Liidus ja hea, et seda NIDA dokumenti nii hästi üle võetakse liikmesriigi õigusesse, meil on nüüd mm, liikmesriikides sätted, mis võtavad selle direktiivi üle juba kahekümne ühes liikmesriigis ja mul on hea meel teile öelda, et üheksandal oktoobril komisjon avaldas teekaardi, mis puudutab Euroopa Liidu ühinemist Istanbuli konventsiooniga, see on Euroopa Nõukogu konventsioon ja teekaart on esimene konkreetne samm selle liitumise poole, tegemist on võimsa instrumendiga, mis võitleb naistevastase vägivalla vastu ja koduvägivalla vastu. Euroopa Liidu liitumine Istanbuli konventsiooniga kinnitab seda, et me tahame võidelda diskrimineerimise, inimõiguste rikkumise vastu Euroopa Liidu sees ja ka väljaspool seda komisjon toetab ka teadlikkuse tõstmist ja rohujuure tasandi meetmeid liikmesriikides, kodanikuühiskonna organisatsioone selles ja rah-, Euroopa võrgustikke. kaheksa miljonit eurot me eraldasime käesoleval aastal selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu õiguste, võrdsuse ja kodanikkonna programmi abil me ka võitleme naiste suguelundite kahjustamise vastu teatud kogukondades, samuti seksuaalvägivalla vastu ülikoolides ning tahame paremini reageerida intsidentidele ja toetame noori ohvreid ning äh, teavitame avalikust, avalikkust nendest probleemidest. ma saan teid informeerida möödunud nädala otsusest Eh, mis puudutavad üheksat rahvusvahelist eh, projekti, mida me toetame nelja koma kolme miljoni euroga. Eh, teadlikkuse tõstmise on meil kavas ka välja pakkuda meetmed aastaks kaks tuhat seitseteist ja me kavandame tulevasi samme ja loodame ka teie koostööle paar sõna tahaks öelda ka selle kohta, kuivõrd oluline on tõsta meie teadlikkust eh, soopõhise vägivalla põhjustest. seda on vaja teha kogu aeg, sest nii on võimalik ka teostada paremini seiret olukorra üle kogu Euroopa Liidus ja tänu sellele meil on võimalik ka sõnastada ja rakendada oma poliitikaid paremini minu talitused töötavad koos Eurostatiga ja soolise võrdõiguslikkuse instituudiga Need on kaks peamist äh, institutsiooni selles valdkonnas, äh, kes aitavad meil veel olemasolevaid lünki täita. ja lõpetuseks on vaja võidelda ka naiste ja tütarlaste vastase kübervägivalla vastu ja uute vägivallavormide vastu, mis on ilmunud meil on vaja kaitsta äh, lapsi ahistamise eest Mm, mis toimub online. kolm miljonit eurot äh, on eraldatud, et konkurss korraldada parimate projektide väljavalimiseks, mis aitab end meil võidelda noorte naiste ja tütarlaste äh, vastase vägivalla vastu online. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel esinejad, kõigepealt Rahvapartei proua Jimenez Becerril Barrio. no ah, sí, gracias, señor suur tänu, härra president, suur aitäh teile, proua volinik, et olete valmis võitlema ohvrite eest. täna on tegemist rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päevaga ja miks on nii oluline et me võitleksime naistevastase vägivalla vastu. meil on vaja konkreetseid algatusi selleks, et teha lõpp naistevastasele vägivallale, me ei tohi sellega ära harjuda ja äh, panna silmad kinni ja kõrvad katta. sellist asja ei tohi lubada, me peame maha lammutama selle müüri, mis on ehitatud äh, üles hirmu tõttu sest et äh, naisi ründav inimene on see, kes tunneb ennast tugevana ja kes siis lõppkokkuvõttes tapab sellesama naise, keda ta väidetavalt armastab. tihtipeale just nimelt ründavad naisi nende äh, abikaasad ja kannatavad selle kõige all ka lapsed, kuid ometigi peab ju lapsi igati kaitsma ja sellepärast äh, toetan ma ohvrite kaitsmise algatust Euroopa Liidus me peame toetama neid naisi, kes ähm, põgenevad nende eest, kes neid, äh, nende kallal vägivallatsevad, me tahaksime aga teada, milline on komisjonipoolne strateegia naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks, sest et tegemist on ju naiste inimõiguste rikkumisega, mis tuleneb otseselt naiste ja meeste vahelisest ebavõrdsusest. kolmkümmend viis protsenti naistest ja tütarlastest hingandugute kohaselt on elu jooksul pidanud kannatama kas vaimse või füüsilise vägivalla all. mina usun, et kui me tegeme ennetustööd ning räägime sellest teemast ka haridusteel, siis on meil võimalik ära hoida see tohutu valu, mida sellised rünnakud põhjendavad, põhjustavad, sellepärast et armastus ei tohi teha haiget. ja kindlasti tuleb äh, uude direktiivi võtta sisse ka alaealised. järgmine kolmeks minutiks on Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Maria Arena. Äh, aitäh, lugupeetud volinik, tänu ka teile. ma ei hakka siin numbritest pikemalt rääkima, aga praegu tõesti Euroopas üks naine kolmest kannatab vägivalla all ja selle, nende numbrite taga on inimesed, need on meie tütred, meie õed teie naised, meie kolleegid, meid ümbritsevad inimesed. üks naine kolmest on tõesti tohutu suur hulk, näiteks minust paremal või vasakul pool olev inimene on olnud vägivalla ohver või saab selleks. ja me teame, missuguse vägivallaga on siin tegemist, see on füüsiline, psüüh-, psüühiline, majanduslik, seksuaalne ja kõige lõpuks äh, siis on naiste äh, tapmine ja Ireše ütles, et äh, iga päev sureb seitse naist. ja lisaks sellele on suguelundite moonutamine, naiste ekspluateerimine, nendega kaubitsemine ja tuleb öelda, et sellest tõesti piisab, see on täiesti talumatu olukord. me oleme lasknud lihtsalt äh, olukorral nii kaugele minna. Te viitasite Lissaboni leppele. me peame säilitama meeste ja naiste võrdõiguslikkus Euroopas. Te olete Euroopa Komisjonis lepingute järelevalvaja ja me sooviksime, et te rakendaksite neid leppeid mitte mingite tegevusplaanide ja kavade kaudu, vaid lihtsalt äh, et te rakendaksite neid leppeid, et oleks lihtsalt võimalik kaitsta inimeste õigust eh, elada ja seda kõigi jaoks ja ka nende viiekümne protsendi Euroopa kodanike jaoks, kelleks on naised. tänan. aitäh. nüüd üheks minutiks ECR fraktsioonist kolleeg von Storch jah, ma tänan president, aastast kaks tuhat neli räägib parlament regulaarselt naistevastasest vägivallast ja eh, ÜRO konventsioon, mis puudutab kõiki diskrimineerimise vorme, on meil ja ÜRO programmi ellurakendamise meetmed on olemas, kõik see on olemas, aga mis ei ole kadunud, on vägivald naiste vastu, kõige nõrgemate vastu ja naised ka Euroopa Liit ei oleks Euroopa Liit ja ÜRO ei oleks ÜRO, kui nad mõnikord ei peidaks ennast sõnade taha, sõnad teevad, kujundavad poliitikat ja on poliitika ja mm, ja ainult hukkamõistmisega ei kao mm, vägivald. ÜRO definitsiooni kohaselt on tegemist vägivallaga naiste vastu siis, kui see on keelatud näiteks eh, kui ei tohi rasedust katkestada eh, ja naine seda eh, teeb, mm, ka see on üks vägivalla vorme. nüüd liberaalide nimel Guy Verhofstadt jah head kolleegid naistevastane vägivald ei ole ainult naisi puudutav teema soopõhine vägivald Äh, puudutab ka äh, mehi ja äh, ennekõike on tegemist lihtsalt nukra ja häbiväärse reaalsusega, nagu on ka välja tulnud eelkõnelejatest, eelkõnelejate sõnavõttudest kui paljud on kannatanud vägivalla all ja pool vägivallaaktidest äh, panevad toime inimeste, nende inimeste partnerid. ja seitse naist päevas kaotab oma elu äh, koduvägivalla või seksuaalsete äh, rünnakute tagajärgede tõttu või ka suguelundite moonutamise tõttu. nii et praegu tuleb tõdeda, et mehed on vältinud seda teemat ja öelnud lihtsalt, et tegemist on naiste asjaga ja ma arvan, et see ongi äh, põhiprobleemiks, niikaua kuni seda käsitletakse ainult naiste äh, probleemina, äh, tegelikult mehed distantseerivad ennast sellest vägivalla teemast. naistevastane vägivald Äh, kui me seda teemat arvesse võtame, siis oleks meil tarvis äh, üle-euroopalist äh, strateegiat selleks. mitmeid meetmeid on ka selleks juba võetud, aga paljudes liikmeriikides on, ei ole neid piisavalt ja Istanbuli konventsioon võimaldab riikidel naistevastase äh, vägivalla ilmingutega piisavalt äh, hästi toime tulla, kuid äh, seni on seda, selle ratifitseerinud ainult kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki. nii et ma arvan, et me peaksime tõesti midagi ära tegema selleks, et kogu Euroopa Liit ühineks selle konventsiooniga, et meie seadusandlused oleks selles suhtes ühtlustatud, et me kaitseksime paremini naisi ja me peaksime ka mõistma hukka neid riike, kes piisavalt jõupingutusi ei tee, nii et soopõhise äh, vägivalla äh, vastu nulltolerants on ainus võimalus äh, selle olukorraga, olukorraga toime tulla ja naised kui ka mehed peaksid seda tegema ühiselt ja mitte enam vaikima, tänan. ma tänan ma ütlesin äh, päris alguses, et meil sinise kaardi küsimusi ei ole selle äh, küsimuse all. nüüd äh, vasakpoolsete fraktsiooni nimel Malin Björk. aitäh, soopõhine vägivald on, toimub vaikuses. me elame kultuuris, mis tegelikult aktsepteerib eh, niisugust vägivalda meeste poolt ja naiste vastu ja seega eh, me eh, isegi toetame avalikke isikuid, kes on näiteks Roman Polanski äh, Dominic Strauss-Kahn, kes on toime pannud naistevastaseid äh, kuritegusid. nii et ähm, meie siin parlamendis oleme nõudnud, et äh, seadusandlusega tagataks siiski minimaalne naiste äh, kaitse. me peame aitama naisi ja Istanbuli kon-, konventsioon tuleb selleks ratifitseerida ja selleks on siis ette nähtud ka koolitused politseinikele, kohtunikele, liikmesriikidel on tarvis äh, tegevuskavasid naiste üles vägivalla võit-, vastu võitlemiseks ja ka, et arvesse võetakse äh, naisi äh, pagulaste hulgas ja et kõik need rühmad saaksid toetust, mis nad vajavad ja peab olema ka ligipääs äh, enesekaitsevõimalustele. Äh, me peame äh, võitlema aktiivselt naistevälise vägivalla vastu, me peame sellest avalikult rääkima. ja me ei tohi Äh, komisjon äh, ei ole ka piisavalt äh, teinud sellesuunalisi ettepanekuid, me peame tagama, et piisavad tegevused aset leiavad. tänan. tänan ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel Jordi Sebastian señor presidente señora comisaria suur tänu härra president proua volinik täna hommikul arutasime me kolm tundi pariisi rünnakuid ning kohutavaid terrori eh, ohtu nüüd siis peame me ka rääkima peamisest põhjusest mis peitub suure hulga surmade taga üle terve euroopa liidu kas ma võin otsast alustada, küsib kõneleja. täna hommikul arutasime me rohkem kui kolm tundi prioriteetse tähtsusega teemat ehk Pariisi, Pariisi terrorirünnakuid ning terroriohtu ja nüüd räägime me täna peamisest põhjusest vägivaldsete surmadele üle terve Euroopa Liidu ja tegelikult mõjutab see inimesi igapäevaselt ja hoopis rohkem kui mis iganes terrorioht. üks kolmest naisest Euroopa Liidus on pidanud taluma mingit tüüpi vägivalda ning üks neljast naisest seksuaalset vägivalda, nii et see on meie peamine julgeoleku ja turvalisuse probleem kuidas me siis selle vastu võitleme, endiselt on Euroopa Liidu liikmesriike, kus äh, põhimõtteliselt äh, varjatakse üldse, et selline äh, kuritegu olemas on, nagu naistevastane vägivald, kuid meil on vaja kiiret lahendust, sest et iga päev surevad naised selle inimese käe läbi, kes arvab, et naised on justkui tema omad ja naised peavad põgenema, varjuma, kuigi nemad ise ongi ju ohvrid. meil on vaja avaldada suurt survet nendele valitsustele, kes ei tee seda, mis on nende kohustuseks, sest et nemad tegelikult on nendesamade mõrvarite vandeseltslased. me peame võitlema matšismi vastu äh, Euroopa Liidu institutsioonides ja proua Jourova, tundub, et olete nagu alla antud, te kurdate, et siin on probleeme pädevusega, aga meie kolleeg Maria Arena juba ütles, et Euroopa Liidus me ju ise väidame, et meie oleme võrdsuse valvurid ja mis on siis suurem rünnak võrdsusele kui mitte naiste vägivald, nii et palun tegutsege kiiresti. Vielen Dank für die EFDD suur tänu ETT fraktsiooni nimel, poolteist minutit, Daniela Ajuto. aitäh. head kolleegid tänasel äh, olulisel ähm, päeval me näeme, et äh, isegi riikides, kus Istanbuli konventsioon on ratifitseeritud või ka Itaalias, kus meil on äh, seadusi võitlemaks naistevastase äh, vägivalla vastu, äh, on meil ähm, probleeme sellega toime tulemisega, näiteks õiglaste karistuste määramisega, on seadusi, mis tegelikult ohvreid ei kaitse Äh, et äh, karistust äh, tegelikult õnnestub ka küllaltki tihti karistust vähendada ja kui me võtame arvesse ka seda aega, mis kulub ahistamisest teatamisest ja kuni kohtu otsuseni, siis äh, on väga vähe võimalik ära teha, me peame võtma arvesse kõiki neid etappe, äh, ennetust, äh, järelevalvet ja karistust ja me peame tagama ka seda, et kõik karistused ka rakendataks, et äh, süüdlased ei pöörduks äh, tagasi oma endise äh, elu juurde ja samas, kui nende ohvrid kannatavad selle vägivalla tagajärgedel kogu elu jooksul. E ja nüüd ENF fraktsiooni nimel Janice Atkinson. Has it occurred to this place to put its own house in order before lecturing others on how they should be? et kuidas ähm, mina olen jah tõesti olnud siin ähm, Brüsselis ja parlament, Strasbourgi parlamendis äh, ka äh, verbaalse ja vaimse vägivallu ohvriks ja mind on kutsutud äh, väga karmide sõnadega idioodiks, kas see on aktsepteeritav siin kolleegide poolt? teiseks ja siin on ka vasakpoolne kolleeg kutsunud äh, teist äh, rämpsust, rämpsuks, kas see on aktsepteeritav ja ma olen äh, rääkinud ka ajakirjanikega, kes kohtleb inimesi joodikutena, nad joovad kell kümme hommikul veini. tal oli suur kaamera, ta jälitas mind mööda äh, koridori ja kui ta oleks libisenud, oleks ta võinud mind äh, vigastada. ja kahjuks äh, vihatakse edukaid naisi ja kas see on siis aktsepteeritav, kui teatud meelsusega naisi ahistatakse ja jälitatakse? ja me peame ka sellest siin eh, teada andma, eh, neid, nendest juhtumitest tuleb teada anda ja nendele peab järgnema ka karistus. kas ma eh, pälvin siin mõningat toetust sellele? kahjuks mitte. vaikus, tänan. ma tänan ja nüüd ilma fraktsioonilise kuuluvuseta Diane Tots. aitäh tänapäeva äh, ühiskonnas on naiste äh, vastane vägivald jõudnud täiesti äh, vastuvõetamatute piirideni. naistega kaubitsamine mõjutab miljoneid naisi, kes on müüdud seksiorjadeks ja kui ma sain õigesti aru, siis härra Verhofstadt ütles, et selline vägivald ei olegi suunatud ainult naistele näiteks äh, Põhja-Iirimaal minu valimisringkonnas on, äh, on samuti näiteid eh, selle kohta, kuidas siis eh, püütakse eh, võidelda naistevastase vägivalla nendega kaubitsemisega. ja ma sooviksin ka rõhutada ühe vabatahtliku organisatsiooni Põhja-Iirimaal, mis võitleb seksuaalse vägivalla vastu, mis pakub varjupaika ohvritest naistele kes on talunud füüsilist ja seksuaalset vägivalda oma kodus, neil on rehabilitatsiooniprogrammid ja muud meetmed ohvrite abistamiseks. ma tänan, kallis kolleeg ja nüüd tuleme tagasi jälle volinik Juroval on sõna. mu daamid ja härrad, ma tänan väga selle arutelu eest, tõepoolest me peame kõik rohkem ära tegema, mitte ainult Euroopa Komisjon ei pea seda tegema, vaid kõikidel tasanditel tuleb tegutseda Te ütlesite, et komisjon on artikli kaheksa eriti valvur aluslepingus ja see on võrdsuse artikkel aluslepingus. ma olen väga-väga mures võrdsuse pärast ja ma tahan eh, efektiivseid samme, kasutada tõhusaid instrumente. Te nõuate uusi õigusakte, ma ütlesin selgelt, et me ühineme Istanbuli konventsiooniga. ja e, nüüd võimalik uus direktiiv, mis käsitleb naistevastast vägivalda, siis mina e, ei tahaks e, uut direktiivi näha millegina, mis võib probleemi lahendada, saab probleemi lahendada. Mm, ma ei arva, et meil see õnnestuks õigusaktiga Äh, sest äh, kuluks aastaid, äh, arvestades, milline on õiguslik baas, et see akt siis jõustuks liikmesriikides ja hakkaks ka toimima. ma siiski pean silmas teisi instrumente ja tahan öelda, et meil on probleem õigusliku alusega, sest naistevastane vägivald on kriminaalkuritegu liikmesriigid peavad kasutama oma pädevust kriminaalõiguse vallas selle vastaseks võitluseks. meie teeme, mida meie saame ära teha. ja üks selline samm on liitumine Istanbuli konventsiooniga, sellega me saame pädevuse ka õigusloomelisi samme astuda. aga ma arvan, et tõhusam instrument on investeerida olemasolevad vahendid sellesse, et tõsta teadlikkust, korraldada kampaaniaid, toetada rohujuure tasandi organisatsioone, kodanikuühiskonda ja koolitada eksperte ja spetsialiste, kes aitavad vägivalla ohvreid. ja rääkides teistest, keda me oleme valmis komisjoniga tegutsema, ennekõike eh, on vaja toetada öö, eh, selliseid liikmesriike, keda me juba toetame, selleks et nad rakendaksid ellu õigusaktid, mis peavad hakkama olukorda parandama. me peame avatult rääkima kogu ühiskonnaga nendest küsimustest, sest paljudes liikmesriikides naistevastane vägivald leiab aset ühiskonna vaikimise taustal, ühiskond aktsepteerib seda nagu, nagu midagi normaalset. mõnes ühiskonnas isegi meedia vaikimisi aktsepteerib toimuvat. nii et see on ka üks suund, mida me peame käsitlema ja vaatama, kuidas olukorda parandada. ka kohalikud kogukonnad ei tohi jääda kurdiks ja tummaks ja pimedaks, kui sellised asjad nende keskel toimuvat. räägime ka ohvritega. Eh, hiljutine statistika on minu käsutuses, mis ütleb, et ainult viisteist protsenti vägivallast eh, registreeritakse vastavas ametiasutuses. jah, ohvrid ka vaikivad ja põhjuseks on see, et nad ei usalda ametiasutusi, et need tuleksid appi ja ohvrite direktiiv just üritab seda lahendada, et ohvrid ei pea kartma seda, et registreerida nende kallal toime pandud vägivald ja et nad saaksid abi. ja lõpetuseks härra Verhofstadt ka juba viitas sellele mehed ise. Nemadki, jah, peavad midagi ette võtma, et olukord hakkaks paranema ma olin hiljuti Rootsis, neil on väga head programmid, milles koondatakse tähelepanu just meestele. meestel on tähtis osa võitluses naistevastase vägivalla vastu, sest kui nad ei mõista, et olukord peab paranema, siis ei annagi midagi muuta. nii et tegemist on keerulise teemaga mis nõuab paljusid meetmeid, mis tuleb võtta erinevatel tasanditel väga erinevate eh, osaliste poolt. nii et mm, arutame seda edasi, kui me räägime eh, naiste õiguste komisjonis eh, meie strateegiast juba konkreetsemalt. ma tänan, proua volinik. jah, sellega on